Yes, we start the meeting uh,. If... tere hommikust, alustame tänast koosolekut ja kui kellelgi pole midagi selle vastu, võime vastu võtta tänase päevakorra. mõningad teadaanded. kõik eh, keeled on saadaval eh, täna välja arvatud Sloveenia, Horvaatia ja Malta ning äh, samuti äh, äh, taotlus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses kuulamiste korraldamiseks see taotlus saadeti edasi vastavalt koordinaatorite otsusele ning äh, äh, seega see puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ning haridussüsteemide ähm, ähm, muutmist ja seda vastavalt äh, otsusele, mille langetasime koordinaatorite kohtumisel. kolmandaks toimub ühine avalik kuulamine äh, Eh, TTIP ja tööhõive ja mm, tööhõive küsimustes eh, ja see eh, toimub detsembris. ning samuti Ignacio Garcia Barstero, kes on Euroopa pealäbirääkija, on kinnitanud, et toimub oma, tema, oma osalust ka sellel kuulamisel teine, teisel detsembril ning äh, see kuupäev, mille alguses äh, välja pakkusime, ei ole enam kehtiv. neljandaks, eile Euroopa Kohus äh, langetas otsuse rakendusaktide kasutamise kohta Heurese net-, võrgustikus ning komisjon on vastu, on pädev vastu võtma otsuseid, mis puudutavad eh, EURES-e rakendamist ja pärast parlamendi argumentide läbivaatamist komisjon, otsustati, et komisjon ei ületanud oma võimu piire nii et meie hagi lükati tagasi seega. homme, seitsmeteistkümnendal oktoobril on rahvusvaheline vaesuse väljajuurimise päev ning selleaastane teema on ärge kedagi maha jätke, tegutsegem koos. me ei ole oma eesmärkideni jõudnud, oleme seda öelnud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. mis puudutab vaesust, siis äh, vaesus tuleb aina juurde ja oma eesmärke pole me saavutanud. kuid äh, väga palju on äh, liikmesriikides sellega seoses erinevaid kohtumisi ja mõttetalgusid, mis on seotud kõik vaesuse väljajuurimisega. Need olid kõik minupoolsetest teadaannetest. nüüd lähme päevakorrapunkti neli juurde. Yeah. Okay. Um, viimane teadaanne puudutab äh, kahte tööhõivekomisjoni liiget me saame määrata äh, kaks äh, saadikut äh, paneeli liikmeteks kaheks ja pooleks aastaks ning Estoa asutav kohtumine toimub kahekümne teisel oktoobril kell neliteist null null. koordinaatorid otsustasid esitada kaks äh, nime rahva, suurematest fraktsioonidest, Rahvaparteist, äh, Rahvapartei otsustas äh, välja pakkuda proua Jašlovjetska ja sotsialistide fraktsioon härra Pirinski. ning ECR esitas Anthea McIntyre, kes proovib, soovib sõna. suur tänu teile ma ei kavatse paluda, et äh, hääletataks, kuid sooviksin tõstatada äh, sellise küsimuse, et selles äh, paneelis on viiskümmend liiget, kui me oleks kõik need parlamendist määranud, siis oleks mõist-, oleks normaalne kasutada de Honti vorm, vormi, mis tähendab siis, et oleks olnud suurematest fraktsioonidest neli liiget. kuna igast komisjonist on kaks liigid, liiget, siis see tähendab seda, et äh, saadetakse ainult äh, sotsialistide esindaja ja Rahvapartei esindajad. nii et ainult kaks fraktsiooni on esindatud seal. sooviksin seegi teha, seega teha avalduse, et kui see kaks ja pool aastat on möödas, et me töötaks välja uue meetodi selliste kohtade jagamiseks. suur tänu teie sõnavõtu eest. kuid äh, koordinaatorite otsustasid eh, saada kahe, eh, esindajad kahest suuremast fraktsioonist, kas võime proua Jaslovega ja härra Pirinski nimetada meie esindajateks? kas sellega ollakse nõus? üks vastulause. suur tänu. otsus on seega langetatud Te olete STOA liikmeks, äh, neli on vastu. nüüd äh, koosoleku protokolli kinnitamine, kui vastulauseid ei ole, siis võime protokollid kinnitada ilma muutusteta. siis jõuame me päevakorrapunkti neli juurde, mis puudutab Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tööhõivealaseid ja sotsiaalseid aspekte. nüüd äh, on äh, võimalus sõna võtta. kas keegi soovib sõna võtta? Jean Lambert, palun. Thank you uh,, chair. They... suur tänu meie fraktsioon esitas mitmeid muudatusettepanekuid sellele resolutsiooni ettepanekule. me e, mõtlesime, et peaks esitama mõningad muudatusettepanekud sellele suulisele küsimusele, sest see muudaks selle tasakaalu pisut. me arutame seda hiljem veel mis puudutab muudatusettepanekuid, mille me juba esitasime resolutsiooni ettepanekule, siis on neid üsna mitu. mõned üritavad tööhõive ja sotsiaalse dimensiooni kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kui terviku alla, sest et tihtipeale öeldakse ju, et see peab olema võimalikult ühtne strateegia seega on meil vaja vähemalt tunnistada, et siin on selliseid elemente, mis äh, äh, on otseselt seotud sotsiaalasjade hõive küsimustega. me leiame, et me ei peaks siin tegelema mitte ainult vaesuse küsimusega, vaid ka ebavõrdsuse küsimusega ning aina kasvava ebavõrdsusega. see, ta peaks praegusel hetkel selle strateegia raames eriti arutama on ka teisi muudatusettepanekuid, mis sellega eh, sarnanevad, kompromissmuudatusettepanekud eh, eh, kavatsetakse kokku panna. nüüd soolise võrdõigsuse küsimus või on samuti osa sellest, ka sellega peaks tegelema. kui vaatame arvusid, et näha, kas hakkame praegu oma strateegilistele eesmärkidele lähenema, siis on hea, kui meil on ajakohane kaasaegne informatsioon. praegusel hetkel on ähm, äh, üsna no,, ollakse rahva seisukohal, et indikaatorite valik erinevates liikmesriikides tähendab seda, et meil ei ole võimalik reaalset äh, võrdlust läbi viia. ning äh, teine küsimus puudutab öeldud konsultatsioone, kes on strateegia väljatöötamisega seotud, peaksime sealjuures kaasama sotsiaalpartnereid eh, ning eh, ettevõtjaid, ametiühingute esindajaid, kuid eh, samas peame ütlema, et kodanikuühiskonnal ei ole veel selles osas rolli ning praegusel hetkel toimuvad meil konsultatsioonid ning peaksime arutama ka parlamendi rolli Eh, olen täheldanud, et ka teised fraktsioonid on selle küsimuse tõstatanud, nii et eh, üritame ilmselt selles osas jõuda kompromissini, et eh, parlament võiks olla oluline osa strateegia väljatöötamisel, kui tulevikus uute ettepanekutega esitatakse. suur tänu ja härra Becker, palun, Rahvaparteist. suur tänu, proua esinaine. meil on mõnes osas tekinud probleeme, kuid äh, räägime sellest edaspidi. siin on üksikud punktid, mis praeguses sõnastuses ei ole meile vastuvõetavad. me soovime siin kaaluda, kas oleks veel võimalus, võimalus lisada mõnesid mõtteid. kuid üldiselt ma takistusi ei näe. ju äh Jutta Steinruck. suur tänu. Jutta Steinruck, sotsiaaldemokraadid Äh, ja see, mida Jean Lambert just ütles, äh, vastab ka meie ettekujutusele, põhimõtteliselt on tegemist hea dokumendiga, siin on ka hulgaliselt muudatusettepanekuid äh, ning meie fraktsiooni jaoks on samuti äärmiselt oluline, et ebavõrdsus ning sotsiaalsed aspektid leiavad suurema tähelepanu, sotsiaalse kaasatuse küsimused, sotsiaalne dialoog, laste vaesuse vastane võitlus ja nii edasi Need punktid tuleks siia veel lisada. osad muudatusettepanekud on väga head, näiteks roheliste ja ka kuue muudatusettepanekud, neid me toetame. meil on mõned muud probleemid muudatusettepanekutega, mille on esitanud Rahvapartei ja EKR meie jaoks on äärmiselt oluline bürokraatiavastane võitlus, kuid see ei tohi mingil juhul tähendada seda, et see tuleb töötajate kaitse arvelt. see on meie jaoks väga tähtis ning seetõttu tuleb silmas pidada alati lõpptulemust. me oleme äh, juba varasemates aruteludes selgelt näidanud, mis on meie prioriteedid, just nimelt sotsiaalaspektid, tööhõive, see peab muutuma Euroopas väga oluliseks teemaks ning meie näeme järjest selgemalt seda, et kasinuspoliitika Euroopas ei tähenda heade uute töökohtade loomist ning äh, kogu äh, tööhõivepoliitika kõrval, mis kahtlemata on meie tähelepanu keskpunktis, tuleb silmas pidada sotsiaalset arengut Euroopas, seda ei tohi jätta tähelepanuta tööhõivepoliitikat arendades. me peame samas valdkonnas olema täps-, äh, selles valdkonnas olema täpselt samad äh, ambitsioonikad, me peame võitlema vaesuse vastu Euroopas, meie jaoks on see väga tähtis üldiselt me loodame, et me saavutame kompromisside üle läbi rääkides häid tulemusi, aitäh! Thank you, madam. suur tänu, eh, proua McIntyre, suur tänu teile, proua esimees. mulle ei meeldi, üks neist asjadest mulle ei meeldi on see, kuidas me selliseid suunavaid küsimusi esitame, et eh, nagu, eh, et selle asemel, et küsida, et mida te arvate või mit, milline on teie seisukoht ja meie sooviksime pigem eh, esitada küsimusi kui nõu-, nõusolekut. mõningad sotsialistide muudatusettepanek meile eriti hästi ei sobi me rääkisime üsnagi pikalt Euroopa semestrist. E, ma ei arva, et me peaksime selle lisama siia suulistesse küsimusse. mul on kahju, et Jutale ei meeldi e, seda, et see, et me soovime eemaldada barjäärid majanduskasvu eest, kuid meil on selle eest piisavalt aega rääkida tulevikus me tulevikus räägime veel tervisest ja julgeolekust, tervisehoiust. ma eh, paluksin ka Tara ka eh, mõned sõnad lausuks, eh, kui, kui te soovite seda järgmises kõnevoorus, siis sobib ka see. suur tänu, Mariann Harkin Aldest, palun. suur tänu teile ma olen nõus sellega, mida ütles Jean ebavõrdsuse kohta, suurem ebavõrdsus liikmesriikide vahel, liikmesriikide siseselt äh, väärib äh, lisatähelepanu, mul ei olnud äh, muudatusettepanekuid kodanikuühiskonna kaasamise kohta, kuid leian, et see on oluline punkt. muudatusettepanekud tulid roheliste poolt, mis leidsid, et kaks, kõik viis eesmärki tuleb saavutada, olen ka sellega nõus samuti peame mainima eh, eh, nõrkade ebakvaliteetsete töökohtade küsimust ning samuti ka seda et, et nelikümmend protsenti noortest eh, on praegusel hetkel, noortel on praegusel hetkel ajutised töökohad. see on samuti tõsine sotsiaalne probleem kogu Euroopa Liidus. see tuleks samuti sisse viia ning äh, üks suuremaid äh, probleeme on see, kas äh, panna sisse või mitte puudujäägi väljaarvutamise küsimus. igatahes peaksime olema pisut loomuli-, loomingulisemad, kui me seni oleme olnud. The... suur tänu ja kuue poolt saab sõna Riina Rongikari uh,. Is there someone Else from the kas kuue poolt on veel keegi, kes võiks tema asemel sõna võtta? No one from the blue group. kas eh, uuesti ei ole kedagi? siis lähme FTD juurde eh, ja Laura saab sõna. tervist, tere hommikust kõigile, kallid kolleegid Eh, sellise resolutsiooni ettepaneku juures võtame arvesse erinevate fraktsioonide poolt esitatud muudatusettepanekuid. kahetseme eh, seda, et kui eh, räägitakse erinevatest fraktsioonidest, kui muudatusettepanekud arutatakse, siis meid ei võetakse arvesse, meie töötame samuti oma kodanike heaolu nimel ning oleks hea, et ka meie saaks Eh, näidata oma töötamisvõimet. me esitasime muudatusettepanekud, sest meile tundub, et kahe tuhande, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ei saavutata ja üks põhjustest on see, et eh, tööhõive küsimust ei eh, käsitleda homogeenselt erinevate liikmesriikide vahel. näiteks Itaalias on suur probleem maksuküsimuste ja tööhõive küsimuste pärast, kui me ei suuda maksusurvet ettevõtetele vähendada, sest ettevõtjad on need, kes töökohti suudavad äh, luua, siis äh, me ei saa olukorda parandada, võime rääkida koolitusest, võime rääkida innovatsioonist, kuid eelkõige tuleb maksusurvet äh, vähendada. ärgem unustagem, et maksukoormus on Itaalias kuni kuuskümmend viis protsenti ning äh, Eh, oluline on, et maksukoormus oleks võrdne liikmesriikide vahel. Eh, vastasel korral ei, on mõeldamatu, et me suudaks luua uusi töökohti, mis on meie lõppeesmärk ning äh, see tähendab seda, et sellised eesmärgid nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ei ole saavutatavad. me oleme neist eesmärkidest veel väga kaugel, seega äh, on meie kolm muudatusettepanekut äh, loodud sellele mõeldes, kui mõeldakse töökohtade loomise peale, siis võib rääkida innovatsioonist, uutest tehnoloogiatest või rohelistest töökohtadest, need on kõik optimistlikud eesmärgid, kuid eelkõige peab Euroopa Liit äh, avaldama soovi ja tahet vähendada maksukoormust, vastasel korral pole ükski eesmärk saavutatav. meil äh, kavatseb peaminister äh, maksukoormust vähendada. ta teeb praegu ettepanekuid sama või, või jagab lubadusi, mida ta ei või täita. praegusel hetkel äh, võib äh, öelda igatahes seda, et kõik need eesmärgid ja ettepanekud on reaalsusest äärmiselt kaugel. praeguses olukorras on Itaalias täiesti võimalik töökoht, võimatu töökohti juurde luua. Um... suur aitäh ja nüüd annan sõna proua Morin Chartier'le. suur aitäh, proua esimees. mina tahaksin sõna võtta kolmes punktis. esiteks mina vastutan Euroopa Sotsiaalfondi puudutava eest ja seega ma tahaksin väga, et me seisaksime ikkagi Euroopa Sotsiaalfondi eest kui vahendi eest ähm, pakkumaks inimestele töökohti ja ei tohi siin seda segamini ajada struktuurifondidega. ärgem unustagem, et riigi- ja valitsusjuhid tahtsid tegelikult Euroopa Sotsiaalfondile üleüldse otsa peale teha ja panna selle struktuurifondide sisse, nii et nüüd on meil võimalus rõhutada, kui tähtis sotsiaalfond on. teiseks, mis puudutab noorte tööhõive algatust, me peame nõukogu üles äratama, sest et nad tegelevad seal pidevalt laiema kontekstiga, millesse asetub noorte tööhõive algatus, tegelikult oleme me jõudnud ammu juba kaugemale, me tahame konkreetseid tegevuskavasid äh, liikmesriikidelt, nii et me peame jääma väga äh, rangeks selles küsimuses. kolmandaks, mis puudutab ebakvaliteetseid töökohti ning äh, osaajaga töötamist, see käib ka noorte kohta, aga naised kriisi tagajärjel on tegelikult just nimelt samasugustel töökohtadel, aitäh! suur tänu, proua Riveiru, palun! proua esimees, suur aitäh, mina esindan siin Rahvaparteid. ma olen esitanud ka muudatusettepanekuid ja räägin just nimelt äärepoolsematest piirkondadest Nendel piirkondadel on erilised raskused äh, tulenevalt geograafilisest asukohast, liiklemisraskustest ja nii edasi, nii et lõppkokkuvõttes on nende piirkondade majandus enamasti üsna kehvas seisus. töötus küündib kahekümne nelja protsendini, noorte töötus kakskümmend üks protsenti ja pikaajalise töötuse osas on just nimelt eriti kehvas seisus need piirkonnad, nii et nendes piirkondades on pikaajalise töötuse määr just nimelt kõige kõrgem Euroopa Liidus. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa aluslepingus näeb ette positiivset diskrimineerimist nende piirkondade suhtes ja muudatusettepanekud, mille olen teinud mina, just nimelt üritavadki äh, võrdsetel alustel kohelda nii äärepoolsemaid piirkondi kui ka üri-, ülejäänud piirkondi ning saavutada strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. nii et ei ole vaja mitte ainult mehhanisme abistamaks neid regioone, vaid neid tuleb kohelda võrdselt teiste piirkondadega. härra Mann, palun. Äh, jah, suur tänu, proua esinaine Äh, Itaaliast kõneleja kirjeldas ka olukorda oma riigis, ettevõtjad peavad maksma kõrgeid makse, tal on äh, õigus, sedasama võivad öelda ka prantslased, ettevõtete maksustamine on äärmiselt kõrge. see tähendab, et me peame liikmesriikides kõigepealt sellele keskenduma, et oleks võimalik töökohti luua ning teiseks, kui me Euroopa ühist tegevuskava välja töötame, siis me peame Euroopa majanduspoolaasta täitma ka eluga. väga tore on öelda, et Euroopa majanduspoolaasta on midagi, mida meil üldse vaja ei ole. see oleks täiesti vale lahendus, meil on Euroopa poolaastat vaja kuid siin on tegemist ettepanekutega, mis vajavad edasist analüüsi paljud liikmesriigid ei ole Euroopa majanduspoolaastaga üldse korralikult kursis, see on mingi asi, mis on äh, nõukogus vastu võetud, aga seda tegelikult ellu ei rakendata, siin on vaja läbi mõelda, mida on tegelikult vaja teha. meie Euroopa Parlamendi saadikutena no, äh, saame siin oma sõna kaasa rääkida, me oleme asjadega kursis, kuid me oleme väga tugeva ajalise surve all, kui me otsekohe äh, Eh, eh, anname ka eh, mingeid arvamust välja ei anna, siis öeldakse, parlament ei osale. me peame osalema, me peame avaldama sisulistele arengutele omapoolset mõju. ma kutsun üles punktis kaheksa veel kord keskenduma sellele, mida siin on mainitud, siin on nimetatud kahtekümmet ühte miljardit eurot. mul on hea meel, et meil on vähemalt praegu kuus miljardit olemas, see on esimene samm, kuid meil on vaja suuri summasid, meil on vaja rohkem kui kakskümmend üks miljardit ning siin ei ole küsimus nii palju selles, kui palju raha, vaid küsimus on selles, millist raha kus kohas rakendada ja mis on selle tulemused, kus me näeme, et sellest ka kasu on. me peame andma raha just sinna, kus sellest tolku on. see on esimene samm. me peame, me ei saa lihtsalt suvaliselt raha laiali laotada liikmesriikides ei ole seda kuut miljardit isegi veel kasutusele võetud, sest et ei jõuta kokkulepetele eh, ning siin meil on vaja tõsiselt veel eh, nende küsimustega tegeleda. sotsiaalpoliitika on täpselt sama oluline nagu ka majanduspoliitika, sellele peame me tähelepanu pöörama, sellega tuleb tööd teha Äh, ning koordinaatorid peavad ütlema saadikutele, et me nõuame siin võrdsuse tagamist, meil on selleks võimalus ning inimesed ootavad, et siin midagi tehtaks. Thank you, madam Jasloveka. suur aitäh, proua Jaslovetska, palun. Ja chciałam zwrócić uwagę na zapisy dotyczące nie... Äh, ja suur tänu, proua esinaine mina äh, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et eesmärgid ei ole siin sugugi siduvalt äh, kirja pandud, kui me räägime äh, viletsuse vastasest võitlusest, me räägime eelarve konsolideerimisest, me ei ole nõus sellega, et tööpuudus ja viletsust tulenevad ainult kasinuspoliitikast, see ei ole ainult selle tagajärg, me peame rõhutama ka seda, et riiklikke vahendeid tuleb kasutada mõistlikult. Need, neid tuleb kasutada sihipäraselt. ning siis on mõtet rääkida kohustuslikust eelarvete konsolideerimisest ning sotsiaalreformide läbiviimisest. konkurentsivõime Euroopas on oluline, kahtlemata. Toomas Mann ütles, et väga paljud ei ole üldse kursis sellega, mida Euroopa majandusjuhtimise poolaasta tähendab ma äh, tutvusin hiljuti vastavate uuringute tulemustega. tegelikult tõepoolest kohalikul tasandil ei teata üldse, mis asi on strateegia kaks tuhat kakskümmend. see tekitab tõeliselt muret. me räägime siin oma valijatega, me käime kohtumistel, räägime kodanikega me peame ka kohalikul tasandil omavalitsusi mobiliseerima selleks, et nad üldse tutvuksid nende dokumentidega, see on tähtis, aitäh suur aitäh, härra Benefi, palun. Thank you, madam chair. suur aitäh, proua esimees. kui me räägime Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja see, et nüüd mitmeaastasest finantsraamiku, raamistikust tulevad vahendid äh, netosummades kulu, kujutavad endast nüüd vähenemist. see tähendab, et me ei saa saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, kui meil ei ole selleks vajalikke vahendeid seda programmi ellu rakendamaks, nii et seega on väga tähtis, et me surume läbi just nimelt mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamise ning me vaatame läbi selle, kui palju vahendeid on suunatud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisesse, sest vastasel juhul on inimesed kogu aeg meie peale kurjad, sest et me ei suuda saavutada eesmärke, mis me endale seadnud oleme. ning see tähendab, et Euroopa Liit jätab endast mulje kui lihtsalt kohast, mis palju lubab, aga tegelikult midagi ei tee nii et see on üks oluline aspekt, teiselt poolt nagu teised kolleegid juba ütlesid noorte tööhõive kohta, me rääkisime siit kuuest miljardist ja front-loading ust, tähtis on see, et liikmesriigid kasutaksid neid vahendeid õigesti, nii et raha ei raisataks, teiselt poolt on meil vaja piisavalt vahendeid ka järgmisteks aastateks pärast aastat kaks tuhat kuusteist, sest et vastasel juhul me probleemile lahendust ei leia. sest loomulikult on vaja luua stiimulid, aga teiselt poolt on meil vaja ka tõelist Euroopa Liidu tööstuspoliitikat ning Euroopa mandri tõelist taasindustrialiseerimist ja selleks on vaja ka investeeringuid, nii et meil on vaja leida loomingulisi vahendeid, kuidas soodustada investeeringuid ja samas arvestades ka eelarve defitsiidi äh, eesmärkidega, mis meil on, nii et vaja äh, on ju võimaldada ka sellistel liikmesriikidel, kes tahavad majanduskasvu soodustada, töökohti luua, samuti vähendada oma eelarve defitsiiti nii et ähm, muudatusettepanekutes räägin ma samadest teemadest, loodetavasti suudame välja töötada kompromissmuudatusettepanekud, nii et lõppkokkuvõttes oleks meil tasakaalustatud dokument, mis tõesti jääb truuks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele. nii et tegemist ei oleks mitte soovunelmatega, mille täitmiseks tegelikult meil vahendeid ei ole, aitäh. Thank you very much, eh, Mr. suur aitäh härra Sion. Thanks, I just want to uh, restate again. suur tänu. mina tahaksin rääkida siin ühest äh, aluspõhimõttest, nimelt siduvad eesmärgid. sest et kui meil on mittesiduvad eesmärgid, millega ei kaasne mingisuguseid sanktsioone, siis ei võta keegi seda tõsiselt majanduslikult on meil vaja rangeid reegleid, millega kaasnevad juriidilised sanktsioonid ja sel juhul võetakse seda ka väga tõsiselt, nii et seda peame me ikka ja jälle üle kordama. sest vastasel juhul teistes institutsioonides midagi selle vastu ette ei võeta. suur aitäh, härra Simon. ma hääldasin teie nime Rootsi moodi enne. härra Martin, palun Merci, madame le president, d'abord pour un point d'ordre. suur aitäh, proua esimees. eelmisel koosolekul me rääkisime sellest, et vaid, et on vaja muudatusettepanekud esitada inglise keeles aga ja et tegelikult saavad esitada muudatusettepanekuid vaid fraktsioonidesse kuuluvad liikmed, aga palun nõustuda ikkagi sellega, et seda saaksid esitada ka fraktsioonisse kuuluvuseta liikmed ja oma emakeeles. nüüd ma sain need muudatusettepanekud inglise keeles, ka need, mille esitasime meie nii et äh, ma tänan, et te lubasite siiski meil ka panustada sellesse dokumenti. nüüd, äh, kuigi ma inglise keelt äh, eriti ei valda, vaatasin ma need muudatusettepanekud lühidalt läbi ja ma näen, et siin tunnistatakse, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamise osas oleme läbi kukkunud. see programm lihtsalt ei tööta, te räägite siin aga vaesusest, töötusest, noorte tööhõivest ja nii edasi, selle asemel, et rääkida kõige selle tegelikest põhjustest. ja selle asemel, et täielikult suunda muuta, kaks tuhat kakskümmend projektis lisatakse lisa äh, tasandeid siia, mis teevad asja veel keerulisemaks ja mis on veelgi sidu äh, samad äh, siduvamad, siin räägitakse lähe-, lähetatud töötajatest, kaubandusmeetmetest ja nii edasi. jah, me oleme esitanud umbes kakskümmend muudatusettepanekut. olen vestelnud ka erinevate kolleegidega ja täna kõik äh, ära kuulanud ja tundub, et igasugune kompromiss on välistatud, aga ma tahaksin, et meid siiski rahustatakse, et kõik on avatud arutelule, aitäh. Every member of the European Parliament has the right to kõikidel Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikmetel on õigus esitada muudatusettepanekuid kõikides komisjonides, nii et tundub, et siin on midagi natukene segamini läinud. nüüd, mis puudutab tõlget, siis kõigepealt me alustame inglisekeelsetest muudatusettepanekutest ja tõlked tulevad hiljem. aitäh. ja nüüd on sõna härra Kiirekel. ja, äh, austatud proua esinaine EKR-i raportöörina tänan eh, teid eh, selle üldjoontes väga õnnestunud raporti eest. Eh, siin on selgelt välja toodud, et sotsiaalne on see, mis loob ka töökohti ning Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on siinkohane oluline. Euroopa suudab luua rohkem töökohti, kui me toetame keskse sambana VKE-sid ainult sellisel juhul saavutame me edu, kui me tugevdame ka Euroopa ühist turgu ning meil on vaja vähendada Euroopat, Euroopas valitsevat bürokraatiat, vähendada VKE-de bürokraatilist koormust, me esitasime üle saja kuuekümne muudatuse, äh, siin on esitatud üle saja kuuekümne muudatusettepaneku, me tervitame muudatusettepanekuid äh, ning äh, sotsiaalpoliitiline, sotsiaalpoliitika peab olema sidus ma näen väga paljudes kohtades väga mõistlikku val-, valmisolekut ka muud-, muudatusettepanekute osas kompromisse saavutada Eh, kui ma lugesin proua McIntyre ja paljude teiste muudatusettepanekuid, sai mulle selgeks, et me keskendume eh, demograafilisele faktorile eh, ning positiivne, positiivselt tuuakse keskpunkti ka perekond ning VKE-d. mul on hea meel selle üle, selle üle ning ma ootan väga edukaid läbirääkimisi kompromisside saavutamiseks, aitäh! Madam Sander. suur aitäh, proua Sander, palun proua esimees, suur aitäh, ma tahaksin tervitada algatusi, mis on siiamaani tehtud tööhõive soodustamiseks ning eriti noortele töökohtade pakkumiseks. aga ühtlasi tahaksin ma rõhutada veel minu arvates põhimõttelise tähtsusega punkti. töökohtade loomiseks on vaja ju ikkagi tervet majandusvaldkonda, ettevõtteid, eriti VKE-sid, selleks et VKE-d otsustaksid kellegi tööle võtta, peavad nad uskuma tulevikku. ja selleks peaks minu arvates siin keskenduma kolmele aspektile, kõigepealt stabiilne raamistik VKE-dele, raamistik, mis ei muutuks iga viie aasta tagant, teiselt poolt laiem keskkond, mis oleks neile soodus ja see puudutab nii erinevaid sotsiaal- Äh, makse kui ka äh, maksupoliitikat laiemalt, jah, äh, tegemist on suure koormaga meie ettevõtetele ning lõppkokkuvõttes otsus keegi tööle võtta, see tehakse lihtsamini, kui lihtsustatakse praegust olukorda, hetkel kannatavad ettevõtted väga erinevate juriidiliste ja, ja maksualaste ja samuti administratiivsete mm, takistuste all. nii et tuleb soodustada töökohtade loomist ning selleks võimaldada inimestel tööle, võtta tööle inimesi just nimelt VKE-del ja sellest räägivad ka minu muudatusettepanekud, aitäh! Thank you, I will also give the floor. suur aitäh! ja nüüd tahaksin anda sõna härra Costellole komisjonist, palun. Thank you very much um,. I... suur tänu. mina tahaksin kommenteerida siin konkreetselt äh, lõiget number viisteist. ja siin on juttu ühest näitajast vaesuse kohta aga tegelikult see räägib kahest eri teemast ja võib-olla tuleks ka selgitada, et millest täpsemalt juttu käib. nii et üks näitaja, ühine näitaja, see võib tähendada seda siis, et kõik liikmesriigid peavad kasutama sedasama näitajat, aga tegelikult äh, esialgne kokkulepe tähendas ju seda, et liikmesriikidel on õigus kasutada erinevaid vaesuse näitajaid, mis nende arvates on kõige Äh, asjasse puutuvamad, nii et nüüd äh, võib-olla siis on raske jah aru saada, et kuidas Euroopa Liidus üleüldiselt liigutakse vaesuse vähendamise suunas, kui liikmesriigiti on näitajad erinevad. nüüd aga edasi ühtne, ühine näitaja, suhtelise vaesuse näitaja, nüüd tegelikult ju lepiti kokku, et siin tuginetakse kolmele erinäitajale, millest vaid üks räägib suhtelisest vaesusest. ja teine räägib näiteks materiaalsete vahendite puudumisest sest et kui me räägime siin vaid sellest, milline on inimese positsioon ühiskonnas, siis tegelikult ei räägita kõikidest eri vaesuse külgedest, sest et siin me peame arutame näiteks ka hindade tõusmist, sest et hinnad mõjutavad ju kõikide sotsiaalsete klasside inimesi, nii et see oli siis argument, miks otsustati kasutada kolme eri äh, definitsiooni ka vaesuse kohta. osad muudatusettepanekud tegelikult selgitavad just nimelt sedasama aspekti sõnastust muutes ja oleks siis hea, kui need kaks eri teemat oleks käsitletud ka eraldi kahes eri lõikes. Thank you very much for all your in-. suur aitäh teile kõigile sõnavõttude eest. nüüd edasi läheb see teema koordinaatorite koosolekule töötatakse välja kompromissmuudatusettepanekud paljud muudatusettepanekud puudutavad tegelikult äh, sarnaseid teemasid, nii et see läheb siis koordinaatorite tagasi juba järgmisel nädalal. ja nüüd, mis puudutab suuliste küsimust, siis siin tuleb piirduda kahekümne viie reaga. nii et see on oluline asi, mida meeles pidada. Läheme siis edasi nüüd palun otsige välja oma hääletuskaardid. sest et me hakkame kas ma olen nüüd siin ajast ette jooksnud, ei siiski, me hääletame globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise üle. Uh, first it's a... Uh, esiteks hääletame kirja üle, mille me saadame Andersoni ettevõttele Iirimaale. nii et see puudutab siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. nii et hääletame kirja üle ilma suulise muudatusettepanekuta kas teile sobib, kui me hääletame kirja üle koos suulise muudatusettepanekuga? hästi, siis teeme nii. okei okay,, thank you. tänan. see on heaks kiidetud. ja nüüd järgmine päevakorra punkt jällegi globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond ja Kreeka, Sprider Stores, hääletus on alanud, palun. The vote is closed. hääletus on lõppenud. rahvapartei poolt on hääletanud kaks inimest liiga palju, äkki siis keegi võtaks oma hääletuskaardi välja, liiga, ikka on üks üle, nüüd on hästi, ikka on üks üle Rahvaparteis. nüüd on hästi ja see on heaks kiidetud, aitäh. edasi päevakorrapunkt number seitse, Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik me alustame siis kõigepealt äh, arvamuste vahetamisega, kõigepealt äh, härra Beckerile sõna, palun. jah, proua äh, esinaine ma ootaksin äh, pisut, sest et äh, ma ei ole veel asjadega piisavalt hästi kursis ning annaksin no, üle hoopis kolleeg Steinruckile, kes äh, teeb seda vaimustusega. Jutta Steinruck, the floor is yours. Jutta Steinruck, palun. jah, ma loodan, et see vaimustus on ka püsiv, sest meie arvates on tegevusraamistik hiljaks jäänud, ta on ka liiga nõrk ning tegevusraamistik seoses Refiti programmiga on meie arvates nagunii juba segadust tekitav. nimelt Äh, siin äh, tuleb silmas pidada, et turvalisus ei ole mingisugune bürokraatlik koormus äh, ning kui inimesed hukkuvad töökohtadel, tuhat kuussada inimest aastas hukkub töö, tööst tingitud haiguste tagajärjel, siis ei ole siin tegemist bürokraatiaga ainuüksi tegemist on oluliste nõuetega, mis me millele me soovime tähelepanu eh, juhtida, eh, Euroopa-ülesed standardid töötervishoiu ja tööohutuse osas on vajalikud, me peame kaasama sotsiaalpartnerid eh, ning vaja on ka selgeid definitsioone, selgeid määratlusi, mis õieti on töö tööga seonduvad haigused, tööõnnetused ning ma sooviksin lisada veel ka seda, et väga tähtis on see, et töövõtjad, kes märkavad puudusi, neid ei tohiks seada mustadesse nimekirjadesse, neid on vaja kaitsta. sest need on inimesed, mis aitavad tugevdada tööohutust ning need inimesed vajavad kaitset, aitäh. Thank you, madam McIntyre suur tänu, proua Mäginis. tänan teid. ma tervitan seda eh, direktiivi tervishoiu ja turvalisuse kohta. peame vaatama, kas seda, kas eh, ta on eh, adekvaatne ja kasutuskõlblik. sooviksin selgelt öelda, et ma ei toetaks kunagi midagi äh, Eh, sellist, mis ohustaks töötajate ohutust, kuid eh, siin ei ole asi selles. kui me saaksime bürokraatiat pisut vähendada, siis eh, võiksime normide täitmise määra suurendada, ma ütlen seda, sest mul on endal olnud väike ettevõte kui olete väikeettevõtte omanik, <clears throat> siis põhimõtteliselt teed tööd päev läbi ja õhtul oled raamatupidaja, advokaat äh,, Äh, samuti tegeleda ähm, äh, julg-, äh, tööohutuse ja tervishoiu küsitu-, küsimustega ning tihtipeale on seadused teineteisega vastuolus, sa pead neist aru saama kuidagi. väga, on vaja väga suurt võimekustest sellega hakkama saada. väga väikestel ettevõtetel on see suur koorem see ei lase ettevõtetel töökohti juurde teha e, ning ta ei, ei ole, see on ka terve mõistuse vastane. ning e, meie peaksime e, tegelema selle küsimusega, et mis annaks liikmesriikidele suurema paindlikkuse otsustada, Eh, eh, millal eh, näiteks milliseid selliseid koolitusi, mida peab kas lindistama või filmima, mis on äärmiselt koorulised. näiteks Suurbritannias on aset ühtemoodi, mujal teistmoodi. mina sooviksin igatahes et äh, reeglid muutuks lihtsamaks, et neid oleks äh, kergem täita. ma ei ole kohustuslike ajakavade poolt, leian, et on palju mm, mõistlikum äh, seada konkreetsed eesmärgid. samuti äh, Äh, äh, samas ma arvan, et peaksime keskenduma ühele konkreetsele teemale, meil on praegu, käitume nende suuliste küsimustega nagu jõulupuuga, et aina riputame aina rohkem asju sinna külge. Äh, me oleme näiteks hääletanud proua Granadelli tervise ja tööohutusraporti üle, kui me soovime selget vastust komisjoni poolt, peaksime esitama konkreetse spetsiifilise küsimuse ning soovin, et meie komisjon seda ka teeks. Eh, thank you. suur tänu, proua Haakin, palun. suur tänu, eh, proua esimees. Eh, arvud on näidanud õnnetuste vähenemist, see on hea, kuid samas on tööõnnetuste tõttu hukkunud endiselt liiga palju me peame selles osas midagi ära tegema ja küsimus on siis selles, et mida peaksime tegema selleks, et olukorda parandada. E, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal korraldas e, e, komisjon küsimustiku ning vastustes öeldi, et eriti VKE-d leidsid, et Eh, neil on liialt palju reegleid, mida nad peavad eh, järgima ning see on nende jaoks ka kulukas. küsimus on siis selles, et kuidas oleks võimalik teha sel-, nii, et reegleid täidetakse, samas eh, nende kasutamine muutuks lihtsamaks. meil on vaja võimalikult kulutõhusaid meetmeid ja adekvaatset riskianalüüsi vahendeid et mis toimiks eh, ka liikmesriigi tasandil, et me saaks aidata väikse, eh, väikeettevõtteid, et need ei peaks hakkama jälle jalgratast leiutama. võtame arvesse siin ka seda, et meie tööjõud aina vananeb ja ka selles osas peaks välja töötama oma strateegia. Eh, samuti statistik, mis andmete kogumine peaks paranema ilma et me koormaks ettevõtteid sellega, eriti väikeettevõtteid sellega liiast. kokkuvõttes äh, on igal ettevõttel töötajad, juhatus äh, ning kui toimub tõeline sotsiaalne dialoog, äh, siis see iseenesest võib olla hea võimalus selleks et äh, meil oleks kulutõhusad äh, tervishoiu ja tööohutusreeglid. Ehm, ning ma äh, sooviks, soovitaks südamest, et võetakse kasutusele, et tihendatakse sotsiaalset dialoogi selles valdkonnas. kas kuuest keegi soovib sõna? ei. kas roheliste esindajaid on jäänud saali? proua Lambert läks ära. proua. Lähme siis EFTD juurde. proua Begin, teil on sõna. suur tänu teile. suur tänu teile, proua esimees, mina toetan eelkõnelejaid. ka minule meeldiks meenutada ra-, äh, ra-, väikeettevõtete rolli. Euroop-, nagu mujalgi Euroopas äh, on nii ka Itaalias on väikeettevõtted äh, sõna otseses mõttes uppumas dokumendi kuhja alla, mida nad peavad muudkui täitma erinevatel põhjustel. kuid samas ei, on teema liialt äh, oluline selleks, et äh, seda pidada lihtsalt niisama administratiivseks äh, koormaks. mina olen endine ettevõtja, tegelesin ähm, inimressurssidega. tervitasime suure rahuloluga Itaalias direktiivi, mis tõi kaasa suuri uuendusi tervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, see puudutas ka näiteks stressi mis äh, äh, ning mina näiteks äh, äh, aval-, avasin oma ettevõttes lausa eriosakonna selle jaoks, kuid panin selle uuesti kinni, sest Itaalias ei peetud seda äh, kunagi ähm, Eh, kohustuslikuks, ettevõtted võivad eh, online tööta neid dokumente ja see on ka kõik ja eh, töötajatel ka väikeettevõtetes on äärmiselt raske kaevata keeruliste või raskete olukordade peale. peame üritama leida, leida tasakaalu ettevõtete omanike nõudmiste vahel, kes eh, peavad ju kokkuvõttes suutma eh, omadega eh, kuu lõpuks rahadega välja tulla ning samas töötajate õiguse vahele oma tööd teha normaalses töökeskkonnas. kui töötaja töötab rahulikus meeldivas õhkkonnas, siis tootlikkus tõuseb härra Simon, palun. suur tänu. mis äh, puudutab VKE-de administratiivkoormuse vähendamist, kõik soovivad seda vähendada, kui see on äh, mitte vajalik Äh, ei ole vaja äh, võib-olla üldse nii palju suurettevõttel dokumente täita kui väikesel pereettevõttel, kuid samas äh, inim-, õiguse, inimese õigus tervishoiule, töökaitsele peab olema täpselt sama hästi kaitstud kui suurettevõtetes töötavad inimese oma. ning kui räägite väikeettevõtete esindajatega, siis nad ütlevad seda täiesti selgelt, nad ütlevad, et äh, meil on äh, samasugused eeldused äh, väikeettevõtete tulemuslikku, tulemuslikkuse osas kui suurettevõtete puhul. see aga samas ei jää väga selgeks, saa väga selgeks siin, seda peaks ütlema, see ei tohi kuidagi et ei tohi kuidagi tekkida muljet, et tööohutuse osas on kahte tüüpi õigused need õigused, äh, tingimused peavad olema kõikjal sarnased, seda on võimalik teha äh, vähendades administratiivkoormust, kus vajalik on ning veel kiiresti. Äh, proua McIntyre ütles, et miks me peame asbesti juurde tagasi minema, meil on juba raport selle kohta tehtud, kuid tegu, see peaks olema siin ju strateegia ning see peaks eh, tähendama mitmeaastane strateegia töötataks välja ning me ei saa siin lubada, et selline oluline küsimus jäetakse välja, mis endiselt tapab ju tuhandeid inimesi aastas. miks me peaks üldse ta kuskilt välja jätma? kui see on oluline, siis peab ta sisse minema. Eh, kui tuhanded inimesed selle tõttu surevad, siis tuleb seda kõne all hoida, meil on vaja asbestiregistrit, meil on vaja rohkem koolitust eh, palju on veel vaja ära teha ning kui meie sellest ei räägi, siis kes siis räägib ja kui mitte siin, siis kus ning ning lõpuks ärgem unustagem ka seda, et näiteks ehitussektoris, kus tervishoiu ja tööohutuse küsimused on äärmiselt tähtsad ja kus igal aastal Euroopas hukkub tuhandeid inimesi oh,. selle, siin on äh, suured ettevõtted, kes tegutsevad suure kasumlikkusega ehitussektorit, kuid praktiliselt äh, keegi ei saa, äh, ei ole otseselt palgatud, vaid ähm, on äh, pigem äh, alltööhankega tööl äh, väikeettevõtete jaoks. ning just need, neid töötajaid koheldakse nii, nagu nad oleks väikeettevõtete jaoks töötavad inimesed, kuigi tegelikult töötavad nad suurte rahvusvaheliste kontsernide jaoks, kes teenivad miljardeid dollareid või eurosid oma tegevusega igal aastal. suur tänu, härra Simon ja härra Roolin, palun. Roland siiski. suur tänu oma tööelu vältel olin mul võimalik kokku puutuda töö, kutsehaiguste ja tööõnnetustega erinevates sektorites ning sellega seoses tahaksin öelda välja viis äh, mõtet peale strateegia, millega me praegusel hetkel siin tegeleme, äh, on äh, siiski tegu kiireloomuliste küsimustega, siin on inimlik aspekt, neli tuhat hukkunud aastas, tuhanded tööõnnetused sellega seotud, invaliidistumised, kuid see puudutab ka samas äh, äh, see puudutab samas ka majanduskulusid, mis äh, on, koormavad nii ettevõtteid kui ka meie tervishoiusüsteeme. ning ärgem unustagem seda, et siin võib olla tegu suurte muutustega tööturul, kui me on siin väga palju erinevaid töökohti, kus on näiteks on vähem äh, töö, füüsilisi tööõnnetusi, kuid samas on seal äh, läbipõlemisprobleemid, äh, stress ja muu selline. ning mis puudutab tootmissektorit, need tooted, mida toodetakse, tähendavad seda, et meil on vaja järgimis- ja kontrollimis- protsessi, kui me vaatame, kuidas see toimib erinevates liikmesriikides, eh, näiteks eh, mõned materjalid eh, võivad mõnes liikmesriigis olla vähiohtlik, sugugi mitte. ning veel selleks, et edasi liikuda, tuleb eelkõige suurendada ennetust te, teavitust ning äh, tõhusamat sotsiaalset dialoogi ja kontrolli. ning äh, kui ma räägin siin kontrollist, äh, siis siin on kaks aspekti, kõigepealt selleks, et reeglitest kinni peetaks ning eriti oluline, et siin on see VKI-de jaoks, eriti mikroettevõtete jaoks ja see puudutab kontrolli ja suunamist informatsiooni, kui tihti olen kokku puutunud ettevõtetega, kus väikeettevõte ei saanud aru, millist menetlust pidi ta kasutama, milliseid reegleid pidi ta täitma, näiteks töötajate kaitsmiseks äh, toimus surmaga lõppev õnnetus, kindlustus äh, ei maks-, teinud makseid, sest reeglid polnud täidetud ja ettevõte läks pankrotti. ning äh, kõik on nõus sellega, et reegleid peab lihtsustama, seadusi peab lihtsustama, seda aga ei saa teha kui paneme küsimärgi alla eh, julgeoleku ja eh, töötajate ohutuse. aitäh. härra Fonturis, palun. jah, aitäh. statistika ei ole sageli väga objektiivne, kui me räägime tööohutusest. minu ri-, koduriigis näiteks töötavad väga paljud töövõtjad, nad ei ole kindlustatud ning tööõnnetuse puhul äh, ei ole neil kaitset ning äh, minu arvates on äärmiselt tähtis tagada see, et kõikidel töövõtjatel oleks ka kindlustuskaitse äh, ning lisaks sellele tuleb tugevdada tööohutust. Some... E, väikesed ettevõtted, kui midagi töötajatega juhtub, e, oleks äh, nende jaoks tõeline katastroof. suured, suurtel ettevõtetel on kindlustus, äh, neil on personal, kes selliste küsimustega tegeleb nii et just väikeettevõtete huvides on see, kui on ranged toimivad reeglid selles valdkonnas. annan sõna komisjonile. Uh, härra Logan. suur tänu. meil ei ole eriti midagi kommenteerida, sest kui te esitate suulise küsimuse, vastab sellele kõigele ju volinik no Regner, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. ma istun siin vasakul pool nurgas, mind on, nüüd ei ole tõesti kerge märgata, siin on väga palju juba öeldud, saan ainult täiendada, ennetamine, sotsiaalne dialoog, see kõik on äärmiselt oluline, kui me räägime strateegiast, kuid sooviksin äh, tulla veel ühe asja juurde, kui me räägime tööohutusest, eh, siis me, me räägime eh, sellest, mis on kõige olulisemad küsimused, nimelt põhiõigused. väga tähtis on strateegia puhul just seda alati silmas pidada, küsimus ei ole selles, eh, et rääkida siin bürokraatia vähendamisest, kui me peame silmas töö tööohutust töökohal. see peab olema tagatud nii hästi suurtes kui väikestes ettevõtetes ning kui me nüüd asume selle töö juurde, siis tuleb seda alati silmas pidada. ning kui me mõtleme oma ülesannetele, siis eh, eh, me peame mõtlema ka sellele, et kutsealad muutuvad järjest intellektuaalsemaks eh, ning järjest rohkem, aga samas on ka väga palju väikefirmasid, väikesi kauplusi näiteks, kus inimesed töötavad kitsastes pimedates ruumides, eh, näiteks ka inimesed, kes töötavad suurtes supermarketites, kes töötavad eh, külm, jahutatud aladel, külmletite lähedal, ka nende tervist tuleb kaitsta ning seda tuleb silmas pidada. ning veel üks küsimus küsimus, ma usun, et te kõik olete selle näitega kursis, kuid seda tuleb alati korrata, eh, näiteks eh, juuksurite sissetulek. see on eh, amet, mis on tüübiliseks näiteks väga paljudele teistele ning so, me peame juhtima tähelepanu nende väikesele sissetulekule kui räägime juuksuritest, väikesed juuksuriärid näiteks Inglismaal ütlevad ise, et nendel lihtsalt ei ole võimalik eh, tagada eh, seda, eh, et kontrollida, kas juuksurid kasutavad alati kindaid, aga samas selle kontrollimine ei ole bürokraatia, see on töötajate ohutuse huvides, see on meede, mida on vaja, siin on vaja silmas pidada ja, ja seda, et osad inimesed on paremini asjadega kursis, teised vähem, kuid meil on vaja tagada üldine eh, ohutus ning me peame kuulama kõiki, me peame me ei tohi lähtuda sellest, et me soovime alati ainult lihtsustada, nagu sageli juhtub Refiti puhul. me peame silmas pidama konkreetseid tingimusi ning tagama inimestele nende põhiõigused. Thank you uh.... suur tänu. ja härra Krasnodevski, teil on sõna. Ja chciałem tylko zwrócić na jeszcze jeden aspekt. Suur tänu mina sooviksin juhtida tähelepanu veel ühele aspektile. räägitakse sellest, et õigusaktid on liiga keerulised räägitakse sellest, et tööandjatele tekib sellest palju probleeme. kuid sageli on nii, et kui eeskirjad on liiga keerulised, ma tean ju ise, ma olen ise tööand-, töövõt-, tööandja olnud eh, ning tööandjana eh, puutusin ma sageli kokku eh, nõuetega, mis olid tõesti laos, laest võetud. kui eeskirjad on liiga keerulised, siis tegelikult pöördub see juba töövõtjate vastu ja miks? Ida- ja Kesk-Euroopast on lihtsalt nii, et kui eeskirjad on liiga keerulised, kui tööandjad neid rakendada ei saa, siis neid lihtsalt ignoreeritakse. töövõtjatele öeldakse, et ah, unustagem see kõik. ning kui siis juhtub mingi õnnetus, siis ei ole töövõtjatel mingit kaitset sest eeskirju ei ole täidetud. kui me nüüd aga eeskirju lihtsustame, kui me lihtsustame nad teatud tasandini, arvestades siiski ka tegelikkust, siis on see just töövõtjate huvides. me räägime väga olulistest asjadest. siin öeldi ka, et osades riikides ei ole töövõtjad sageli üldse kindlustatud teistes riikides jälle lihtsalt eeskirju ignoreeritakse ning kui siis juhtub tööõnnetus või on tegemist kutsehaigusega, näeme me, et tööandja on see, kes ei ole eeskirju täitnud küsimus ei ole tööandjate ja töövõtjate huvide vastandamises, vaid meil on vaja selgeid eeskirju, meil on vaja pisut vähem eeskirju, kuid neid, mis on just töövõtjate huvides. aitäh. ja, proua Steinruck. proua Steinruck. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon ei saa lähtuda sellest, et me äh, teame ja oskame midagi paremini kui sotsiaalpartnerid ise, tööandjad, töövõtjad. Nemad on asjadega palju paremini kursis, nemad teavad, mida on tegelikult vaja selleks, et äh, parandada tööohutust. Evelyn Regner ütles seda väga selgelt, põhiõigused on need, mida tuleb tagada kui meil on vaja kokkuleppeid, siis poliitikud ei peaks neid enam rohkem äh, kontrollima ja analüüsima, me peame kuulama neid inimesi, kes on asjadega kursis äh, ning sageli ei ole need eeskirjad liiga keerulised, vaid nende rakendamine on lihtsalt liiga kallis. Äh, ning nagu siin kolleeg ka küsis, me peame mõtlema, mis on tulemused, millised on kulud ühiskonnale kui ettevõtjad hoiavad siin või seal raha kokku, siis ühiskond tervikuna peab lõpuks hoopis rohkem raha välja andma ning kui sotsiaalpartnerid on omavahel kokku leppinud, siis me ei tohi bürokraatia eh, likvideerimise sildi all seda kõige lihtsalt laualt pühkida me peame kasutama sotsiaalpartnerite pädevust, kui nemad on omavahel kokku leppinud, ma räägin fraktsiooni nimel, siis poliitikud peavad seda ka tunnustama, nemad teavad asja paremini. Um, suur And... tänu. nüüd siis härra Dominik Mahta. suur tänu, tahaksin ähm, Eh, tulla selle juurde, mida ütles kolleeg natuke aega tagasi, kui võtta Prantsusmaa juhtum, töötajad on väga kaitstud, eh, tingimusi täidetakse väga hästi, kuid see tähendab seda, et eh, näeme Prantsuse ettevõtteid näiteks laevaehituses või ehituses, kes ei ole seotud Prantsuse reeglitega, vaid oma päritoluriigi reeglitega mis peaks siiski tähendama seda, et reeglid harmoneeritakse. Eh, eh, kui on liialt palju reegleid, siis on nii eh, et ühesõnaga peab mõtlema, kuidas parandada töötajate olukorda ja ohutust erinevates Euroopa riikides. see oli meie esimene mõttevahetus suulise küsimuse läbivaatamise osas ja esitan suulise küsimuse meie komisjoni poolt eh, teisele novembrile täiskogule ning eh, koordinaatorid tegelevad siis sellega, et teie panused eh, saaks sisse viidud ja sekretariaadile saadetakse edasi kahekümnendaks oktoobriks kella kaheteistkümneks. suur tänu. ja nüüd lähme kaheksanda päevakorrapunkti juurde. see puudutab äh, võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise direktiivi esmane tekst saadeti kolmeteistkümnendal oktoobril kõigile kolleegidele ning selle aluseks on ühine raport, mille koostasime rassilise võrdluse ja õiguslikkuse direktiivi rakendamise osas ning võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamise osas. annan sõna härra Beckerile tehte algust ja, wir haben in unserer Fraktion keine. jah, meil äh, oma fraktsioonis ei ole siin vastuseisu äh, sellele dokumendile äh, ning seetõttu ma piirdun lihtsalt positiivse hinnangu andmisega, aitäh. proua Steinruck. jah, ka meie leiame, et küsimus on väga hästi sõnastatud, siin on tegemist kahe väga tähtsa direktiiviga, mis kindlasti on vaja liikmesriikides ellu rakendada ning minu jaoks on äärmiselt oluline see, et ellurakendamist ja kohaldamist on vaja parandada ning oluline on tagada siin see, et inimesed oleksid ka oma õigustest tõepoolest teavitatud ja eriti, mis puudutab võrdse tööalase kohtlemise direktiivi. meie eh, siin komisjonis peame ise olema väga aktiivsed. me peame tõepoolest avaldama liikmesriikidele survet selleks, et eh, need direktiivid koha peal ellu rakendataks eh, ning minu arvates on see meie töö jaoks väga oluline raskuspunkt, aitäh! Well, thank you. suur tänu! sõnavõttude eest ning äh, selle küsimusega tegeletakse nagu kõiki teisi suulisi küsimusi, kas te, mõni teine koordinaator soovib ka sõna? proua Harkin, palun. suur tänu teile, ma räägin lühidalt. toetame samuti seda suulist küsimust. siin on võib-olla mõningate väikeste muutustega teine eh, küsimus eh, räägib teadlikkuse puudusest. nii et eh, seda toetaksime täiesti, mis puudutab andmekogumist, siis ollakse selle koormuse pärast mures ning lugedes komisjoni raportit, tekib mõte, et äh, meil on vaja piisavalt äh, andmeid äh, ühekordse diskrimineerimise ja mitmekordse jätkuva diskrimineerimise kohta. kuid äh, üldiselt me seda suulist küsimust väga toetame. suur tänu. annan sõna nüüd ECR-i esindajale Stevensile Eh, eh, suur tänu, proua esinaine, austatud kolleegid. mina sooviksin EKR-i fraktsiooni nimel eh, seda dokumenti samuti toetada kuid nagu eelkõneleja juba mainis, on siin mõned lahtised küsimused. meie ootame kõikide algatuste puhul komisjonilt seda, et meid hoitakse arengutega kursis, et me saaksime jälgida seda, et ei tekiks mingeid ootamatuid negatiivseid kõrvalmõjusid nende direktiivide rakendamisel. me ootame komisjonilt ka konkreetsemaid samme, konkreetset Äh, kava selleks, et äh, me näeksime, kuidas asjad arenevad, meil on vaja rohkem konkreetsust. see puudutab eelkõige just direktiivide praktilist rakendamist, seni on kõik väga üldsõnaline me sooviksime kutsuda üles eh, sellele, et ka küsimus sõnastataks täpsemalt. ka teadlikkuse puudumine, sellele on viidatud väga üldiselt ning andmete kogumisele samamoodi. seda me ei saa lubada, meil on vaja tagada siin konkreetsete sammude määratlemine, kui me räägime diskrimineerimisest, rassismist, puuetega inimeste õigustest. siin on vaja kõik väga täpselt paika panna, me ei saa diskrimineerimisest rääkida üldistelt. küsimus on ju ka selles, mille alusel inimesi diskrimineeritakse, kas puude alusel, usulistel põhjustel. meil on vaja väga konkreetselt äh, viidata ka ÜRO puuetega inimeste konventsioonile Euroopa Liit on selle konventsiooni ratifitseerinud ning see tähendab ka seda, et puuetega inimestel vajalike tingimuste mitteloomine on samuti diskrimineerimine. see on direktiivis kirjas ning me peame sellele tähelepanu juhtima, meil on vaja praktilisi samme selleks, et täpselt määratleda, mis on diskrimineerimine ning see on komisjoni ülesanne ning äh, ma sooviksin teada, kas kõnealune konventsioon võetakse direktiivi sisse, see oleks väga oluline. suur tänu. kas kuuest on siin keegi kohal? ei ole. kas rohelistest soovib keegi sõna? EFTD-st, palun. kas te soovite midagi lisada? Eh, suur tänu, proua esinaine. Eh, üldiselt võib öelda, et meie fraktsioon eh, toetab seda suulist küsimust me arutame omavahel veel seda võib-olla täpsemalt, kuidas muuta seda konkreetsemaks, kuid üldiselt me toetame härra Martin, palun. tänu teile, proua esimees. kõik see, mis ma kuulsin, oli väga, on väga kiiduväärne võidelda rassismi vastu kõik me siin saalis on selle poolt, kuid ma sooviksin komisjoni hoiatada bossi, äärmusliku positiivse diskrimineerimise vastu äh, minu jaoks on see murettekitav, võttes arvesse, et olukord on keeruline kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. positiivne diskrimineerimine mm, võib tähendada seda, et eelistatakse välismaalasi, nii et kaaluge oma sõnu, e, olge ettevaatlikud, sest e, e, see paratamatult eh, toob, tekitab lõhesid erinevate kogukondade vahel, nii et olge tähelepanelikud. tänan. tänan. kas komisjoni esindaja on kohal? palun, teil on sõna. komisjon võtab arvesse kõiki tõstatatud küsimused ja vastame volinik, äh, aitame volinikul äh, koostada vastuse. ma sooviksin ainult küsida, soovisin öelda äh, mõistlik toetus puudega inimestele, see on ette nähtud juba direktiivis sees, mis puudutab siis tööhõivepoliitikat ning mis puudutab positiivset diskrimineerimist, siis mõlemad direktiivid lubavad äh, Äh, liikmesriikidel ähm, äh, toetada diskrimineeritavaid äh, elanikkonnagruppe, kui ta ei sunni seda tegema. suur tänu selle selgituse eest ning võtame suulise küsimuse vastu neljandal novembril toimuval kohtumi-, koosolekul ning komisjon, meie komisjoni nimel esitab komisjon, meie komisjoni esimees selle suulise küsimuse neljandal novembril toimuval täiskogul. suur tänu selle eest, koosoleku eest. järgmine eh, kohtumine toimub eh, neljandal novembril kas oleme kõik ära teinud, mida pidime tegema, suur tänu, suur tänu teile teie toetuse eest